taotluse saime, kus Darius Rossati proua Suitsa asemel Euroopa Liidu äh, Ukraina parlamentaarse delegatsiooni äh, koosseisus asendatakse. kas on vastuväiteid? ei ole, siis on see samuti vastu võetud. Äh, nõukogus saime esimese lugemise äh,, see puudutab äh, direktiivi, mis äh,